Panie Przewodniczący! What is that? The card is good? No, no, it's, it's over there. Yeah. No. Is that right, Christian? Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do... Tere! Enne kui me alustame hääletusega, tahaksin anda sõna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 no.. Okay, so let's proceed. niisiis, teda ei ole kohal, siis alustame hääletusega. ja president ütleb, et ta läheb üle poola keelele. niisiis tekstid, eilse, eilsed protokollid on teile välja jagatud, kas teil on kellelgi midagi nende kohta öelda? ei ole. siis loeme protokolli kinnitatuks ja läheme hääletuse juurde